nädalal äh, Türgis äh, toimus jällegi maavärin. Äh, paljud inimesed said surma, umbes seitsesada inimest ning maavärinaga kaasnes ka suur materiaalne kahju ja selles samas piirkonnas oli maavärin ka kolm nädalat tagasi, nii et, et me oleme mõttes oma Türgi sõpradega. Itaalias leidsid möödunud nädalal aset üleujutused, samuti Lõuna-Prantsusmaal, ka selles looduskatastroofis said inimesed surma ning kaasnes suur materiaalne kahju. me avaldame tunnustust päästetalituste tegevusele, samuti kohalikele võimudele, kes on aidanud katastroofi läbi kannatanud inimesi meie mõtted, meie kaastunne äh, on äh, mõeldud ohvrite peredele. samuti mõtleme nendele, kes on jäänud kodutuks. o budowie möödunud nädalal külastasin ma Liibüat ja Tuneesiat. me kõnelesime demokraatiast ning turumajandusest inimesed Liibüas tahavad meilt teada, kuidas rajada demokraatlikke institutsioone, kuidas need institutsioonid on struktureeritud, üles ehitatud me ei saa loomulikult oma mõtteid teistele peale suruda, aga Liibüa elanikud tõesti olid sellest, mis mulle öelda oli, väga huvitatud. Tuneesias kohtusin ma peaministriga, samuti keskpanga juhiga ning nelja peamise erakonna juhtidega. Tuneesia on Euroopa Liidu suhtes väga avatud, Tuneesia inimesed on öelnud, et neil ei ole muud valikut, kui vaadata Euroopa Liidu poole, võtta Euroopa Liidust eeskuju. me kõnelesime õigusriigi ülesehitamisest ning sellest, et meil on vaja, et Tuneesias tuleb luua kõikehõlmav ühiskond, kus kõigil inimestel on võimalus osaleda avalikus elus, sealhulgas ka naistel. Äh, võrdsed võimalused avatud ühiskonnas. kõik neli peamist erakonda, kes äh, valimistel edukalt esinesid, äh, on valmis looma demokraatlikku Tuneesiat ja tegema Euroopaga koostööd. samuti veetsin ma peaaegu nädala Lääne-Balkanil, käisin Horvaatias, mis peatselt Euroopa Liiduga liitub, samuti külastasin Serbiat, Serbia ees seisab ülesanne normaliseerida suhted Kosovoga, Serbias on toimunud palju reforme, samuti külastasin Bosnia-Hertsegoviinat, see riik üritab äh, jagu saada siseriiklikest poliitilistest probleemidest, külastasin ka Srebrenitsat, kus äh, asetasin pärja Euroopa Parlamendi nimel väljendasin ähm, äh, Euroopa Parlamendi saadikute sümpaatiat ja kaastunnet äh, ohvrite peredele. ma arvan, et Srebrenica, Srebrenica on väga oluline palverännaku kohta. väga oluline on, et me seal käiksime, et me ise näeksime, millised kohutavad asjad võivad aset leida. kolmapäeval toimub meil äh, peamine arutelu. meile tuleb külla äh, härra Van Rompuy, Euroopa Nõukogu president, samuti on kohal härra Barroso, Euroopa Komisjoni president ning eurorühma äh, juht ja Luksemburgi peaminister Jean-Claude Juncker on samuti kohal, tegemist on väga olulise aruteluga ning ma kutsuksin kõiki saadikuid üles sellel arutelul osalema kell kolm pärastlõunal Euroopa Noorteparlament, Euroopa Vahemere regiooni noorteparlament äh, lõpetas siis oma arutelud. Euroopa Parlament võõrustas siis noori inimesi äh, neljakümnest riigist Need äh, äh, noored jagati viide töörühma, sotsiaalne dialoog, ränne ja integratsioon, võrdsed võimalused, äh, keskkond, transport ja taastuvenergia ning tööhõive need noored tegelesid väga paljude küsimustega, millega meiegi siin Euroopa Parlamendis tegeleme. kodanikeühiskond, sotsiaalne dialoog, tõeline võrdsus, juurdepääs haridusele ja tööle, samuti keskkonnakaitse. Äh, jõukusel rajaneva ühiskonna järk-järguline loomine, me võime olla uhked nende noorte inimeste üle, kes siin olid Neid oli kakssada viiskümmend Vahemere regioonist ning mõned neist on praegu ka siin rõdul. nii et, et lugupeetud saadikud, kus teie praegu istute, paar päeva tagasi istusid siin nemad e, jeszcze jedna wiadomość pragnę zaprosić państwa do udziału ma tahaksin saadikuid kutsuda üles osalema konverentsil, mille korraldab Euroopa Parlament, see konverents toimub kahekümne kolmandal novembril. tegemist on kõrgetasemelise inimõiguste teemalise konverentsiga, me võõrustame Saharovi auhinna laureaate, neid on äh, kaksteist, kes on siiani teatanud, et tulevad kohale võib muidugi juhtuda, et kõik neist ei jõua kohale, aga vähemalt nad on avaldanud soovi siia tulla. toimub väga laiapõhjaline arutelu inimõiguste kaitsjatega, niisiis konverents toimub kahekümne kolmandal novembril ning äh, päeva lõpuks toimub meil siis äh, ka avalik äh, kohtumine Palais Bazaaris Brüsseli kodanikega ning lõpetuseks kurb uudis Willy de Klerki surmast. me kaotasime suure Euroopa ja Belgia riigimehe, kes oli Euroopa Parlamendis üle kahekümne viie aasta juhtis liberaaldemokraatide fraktsiooni ning ühte parlamendi alalistest komisjonidest. ta oli ka volinik ning Belgia asepeaminister. kutsuksin saadikuid üles tõusma minutiseks leinaseisakuks